igal juhul tähelepanu eest ja ma loodan, et hääletamine saab olema edukas ja siis saame edasi jätkata läbirääkimisi nõukoguga, aitäh! suur aitäh! sellega oleme me selle päevakorrapunkti ammendanud, hääletamine täna kell kaksteist ja nüüd võtame edasi järgmise päevakorrapunkti, selleks on suuliselt vastatavad küsimused, suulised küsimused komisjonile ja need puudutavad komisjoni eksperdirühmade raamistikku ning tasakaalustatud esindatust ja läbipaistvust. selle kohta on meil kaks suulist küsimust. kõigepealt äh, sõna kolleeg De Jongile. suur tänu, härra president. komisjon eelmise aasta lõpus muutis reegleid ekspertide määramiseks ja ma olen juba komisjoniga sellest küsimusest rääkinud, kuid sellegipoolest on natukene imelik, et parlament oli ainult formaalselt kaasatud, sest tegemist oli küsimusega, mis ei puuduta mitte ainult komisjoni, vaid ka parlamenti. kas volinik võib kinnitada, et tulevikus selliseid asju ei juhtu ja et me tõesti peame ka korralikke läbirääkimisi, enne kui otsused vastu võetakse? eelmisel nädalal rääkisin ma veel väga mitmete äh, kodanikuühiskonna organisatsioonidega ja nemad on väga mures sellepärast, et ekspertgruppide koosseis tulevikus võib olla tasakaalust täiesti väljas. seda võin kinnitada ka enda kogemustest, ka mina olen töötanud ühes komisjoni peadirektoraadis, ja võin teile kinnitada, et peadirektoraadid on väikesed kuningriigid, aga siiski peaks olema võimalik saada informatsiooni kõikide uute ekspertkomisjonide kohta ja uute menetluste kohta. härra volinik, kas tulevikus on see võimalik või ei ole see võimalik komisjoni sisese bürokraatia tõttu? jah, meil on probleeme ka avalike vahenditega, üleüldse rahaliste vahenditega ametiühingutel on rahast puudu, tarbijakaitseorganisatsioonidel, nad on Brüsselis väikestes kontorites ja peavad väikeste vahenditega võitlema suurte tööstusettevõtete ja lobistide vastu. kuid meil on ka kulude kava ekspertide komisjonide kohta ja komisjoni internetileheküljel peaks olema väga selgelt välja toodud, et reisikulud äh, ööbimiskulud äh, makstakse kinni ja et on võimalik ka teisi kulusid katta. väga paljud vabaühendused ei tea seda ning komisjon ei soovi või ei taha neil seda ka vabaühendustele öelda. seepärast on väikestel ettevõtetel ähm, ka väga raske aruteludes kaasa rääkida, sest nad ei saa jätta kodus kõike nurka ja tulla Brüsselisse läbirääkimistele. Äh, Sango peadirektoraat on öelnud, et ekspertid ei ole alati kaasatud ka siis, kui ei räägita otseselt liikmesriiki puudutavatest huvidest. sellepärast äh, tahtsin teada, kas komisjon kavatseb igal pool kasutada seda menetlust, siis Greenpeace'i ja komisjoni omavahelised suhted Greenpeace'i soov on ju platvormist osa võtta. suur tänu! suur tänu ja nüüd kaks minutit, härra Cashman, palun! to the world of politics where no one is interested in what the commission gets right but we are only interested ehm, minu arvates on tegu äärmiselt hea initsiatiiviga, aga parlamendil on teatud muresid, nagu kolleeg De Jong ütles. meil on vaja veenduda, et sinna ekspertrühmadesse saab äh, kandideerida laiem seltskond, vähemalt kandideerida ja oleks selgus äh, majas, et kuidas siin neid ekspertrühmi moodata, moodustatakse, meil on vaja usaldust nende vastu, meil on vaja täielikku läbipaistvust ja nagu siin on öeldud, ei tohiks siin saada domineerivaks suurettevõtted kellel on ju omad huvid mängus ja see kõik mõ-, äh, õõnestab ekspertrühma tööd ja komisjoni tööd. ma räägin seda, kuna olin raportöör avalikkuse juurdepääsu öö, ähm, äh, õigusakti osas. tähtis on, et komisjon oleks nii lähedal inimestele kui vähegi võimalik, kõik see on alguse saanud Amsterdami lepingust öö, äh, et siin on jutt määrusest kümme nelikümmend üheksa kaks tuhat üks, ekspertrühmade raamistik oleks tegelikult äh, võinud olla selles äh, muudetud ettepanekus kaks tuhat kaheksa. siin on veel kolleege ruumis, kes on äh, vägagi palju võtnud äh, teemaks läbipaistvuse. Ähm, väga paljud kolleegid peavad äh, läbipaistvust väga oluliseks. miks parlamendiga ei konsulteeritud, kas teil on kavas rohkem informatsiooni panna sinna koduleheküljele, et inimestel oleks selge, ähm, kuidas neid rohkem kaasatakse ja kui te ei kavatse seda, siis oleks ka selge, miks praegu kõik muidugi keskenduvad sellele, mida ei ole tehtud, mitte sellele, mida on tehtud. suur tänu, härra Cashman, järgmisena kaks pool minutit, härra Kampää, palun. suur tänu, härra president, tere päevast, härra volinik, mina kirjutasin ka sellele suulisele küsimusele alla, sest see on komisjoni jaoks väga suure tähtsusega ja ka Euroopa Liidu jaoks nimelt tuleb olla läbipaistev et selleks, et meil ei saaks teha etteheited äh, lobismi kohta, me teame, et Brüssel on äh, maailma lobistide pealinn, lobiste on seal rohkem kui Washingtonis ja lobistidel on võimalus äh, oma mõju avaldada ja seda mitte vähe eriti ekspertide komisjonile. olen seda näinud välisasjade komisjonis, kaheksakümmend protsenti panganduseksperte äh, on seotud ka pankadega. Morgan, Golden Sachs, kõik suured äh, maailmapangad on esindatud. aga kodanikuühiskonda ei ole. nii et meil on ainult kommertspankade esindajad ja see on täiesti sürrealistlik, eriti kui mõtleme sellele finantskriisile, millest me ikka veel pole üle saanud, nii et meie küsimuses on väga selged punktid välja toodud. kas nende ekspertkomis-, komisjonide koosseisu muudetakse? kas te hoolitsete selle eest, et protokollid tehakse avalikuks, vältimaks huvide konflikte? Euroopa Parlamendis on tegemist äh, küsimusega, mis puudutab kõiki fraktsioone, see küsimus on fraktsioonide ülene. miks meid ei kaasata nendesse otsustesse, mida vastu võetakse? suur tänu, härra Canfä, ütleb härra president ja nüüd kaks pool minutit, proua Lepage, palun. jah, suur tänu, härra president, härra volinik, mina tahaksin ühineda oma eelkõnelejatega, eriti sellega, mida ütlesid härra De Jong ja härra Canfä minul on väga kahju, et Euroopa Parlamendilt ei küsitud nõu enne, kui nende, neid reegleid lõplikult muudeti. sellepärast, et tegemist on ju tõesti ekspertteadmistega, kogemustega ja tegemist on ekspertidega, keda, kellega me ikka ja jälle kohtumisi peame. keskkonnakomisjonis ka minu kogemus on täpselt samasugune nagu härra Kampfäänil. tahan rääkida kahest asjast, esiteks tasakaal see on väga tähtis küsimus. meil on äh, tas-, meil on väga palju suuri ettevõtteid esindatud ekspertkomisjonis, väikese keskmise suurusega ettevõtteid aga peaaegu üldse mitte. Äh, suured pangad on esindatud, aga kodanikuühiskonda pole ja nendel ekspertkomisjonidel on väga suur mõju komisjonide otsustele, sest komisjon lähtub ekspertkomisjoni hinnangust oma otsuste tegemisel. ja kui kodanikuühiskonda pole esindatud, siis kodanikuühiskonnalt tegelikult ju ei küsitagi midagi. seepärast on väga tähtis, et komisjonide koosseis vaadatakse uuesti üle. ja et äh, ei oleks äh, enam selliseid tasakaalunihkeid. teiseks, äh, need välised eksperdid äh, kohe kindlasti tuleks teada või vähemalt teie peaksite teadma, kellega te räägite. sellepärast, et kui mõni ekspert väidab, et ta on sõltumatu, aga tegelikult äh, on näiteks äh, mõne tööstusettevõtte hääletoruks, siis on teil seda ju vaja teada. seepärast on ka nii tähtis, et äh, Äh, kontrollitakse alati ekspertide tausta, kas nad esindavad mingeid huvisid, sellepärast et kui mõne tööstusettevõtte esindaja tuleb teie juurde, et te siis ka tõesti teaksite, et tegemist on tööstusettevõtte esindaja, kui keegi ütleb, et ta on sõltumatu professor, aga tegelikult esindab mõne ettevõtte huvisid, siis peaksite teie seda teadma. huvide konfliktid äh, on viimasel ajal olnud eriti aktuaalsed, mõelgem kas või sellele ravimite agentuurile, sellepärast oleks minu üleskutse teile, härra volinik, hoolitsege selle eest, et me saaksime usaldada nii teid, komisjoni kui ka eksperte, sest te ju lähtute oma otsustes nende arvamusest. suur tänu ja nüüd volinik Kallas, palun. suur tänu, president, lugupeetud parlamendiliikmed. loomulikult ma ei tea, kui teadlikud te olete selle küsimuse ajaloolisest taustast, äh, äh, kuid mul on hea meel täna asendada kolleegi Šefčovitši, vastates sellele küsimusele. sest viimased viis aastat kuulus see küsimus minu pädevusvaldkonda ja ma vastutasin selle eest ja mul on hea meel äh, teavitada teid sellest, millised on olnud tegelikud muutused ekspertrühmade küsimuses kahjuks mul on vastuseks antud ainult kolm minutit teie küsimusele vastates, ma annan endast parima. nagu juba mainitud, on moodustatud uus komisjoni ekspertrühmade raamistik, mis kiideti heaks kahe tuhande kümnendal aastal, mis näeb ette, et nende ekspertrühmade koosseisu kindlaksmääramisele vastavad komisjoni talitused peavad lähtuma sellest, et äh, vastavad äh, oskusteabe valdkonnad on tasakaalustatud, esindatud, ka huvid esitatud uus raamistik komisjoni ekspertrühmade jaoks näeb ette ka selgemaid ja tugevamaid horisontaalseid reegleid eh, huvide konfliktide vältimise. vastavalt nendele reeglitele komisjoni vastavad talitused teavitavad eksperte, kes ametisse määratakse nendesse rühmadesse, et eh, kui nad liituvad selle ekspertrühmaga, siis nad võtavad kohustuse tegutseda sõltumatult ja avalikkuse huvis Need reeglid kehtivad kõikidele ekspertrühmadele ja see on üks komisjoni ainuvõimalik poliitika selles küsimus ja see on nõue, mida kõik talitused peavad täitma. oktoobris kaks tuhat viis ja seda tänu heale koostööle Euroopa Parlamendiga ja parlamendi liikme Jens Bondega. komisjon käivitas äh, internetis ekspertrühmade registri andmebaasi ja seal oli väga palju väärtuslikku infot äh, nende rühmade koosseisu, missioonide ja ülesannete kohta. alates kahe tuhande seitsmendast aastast on komisjon järk-järgult avaldanud ekspertrühmade liikmete nimesid, äh, kuid see ülesanne tegelikult ületab kahe tuhande viienda aasta raamistiku ülesandeid, mis kehtis ainult ametlikele ekspertrühmadele. see andmebaas täiendati ja aastal kaks tuhat üheksa, seega kõik ekspertrühmade liikmete nimed on nüüd kättesaadavad internetis ja see oli parlamendipoolne jõuline nõue aastal kaks tuhat viis ja see on nüüd täidetud pärast komisjoni ekspertrühmade raamistiku äh, vastuvõtmist äh, äh, käivitas komisjon registri uue versiooni ja see suurendab läbipaistvust, pakkudes täpsemat informatsiooni ka registreeritud üksikute liikmete ja ühenduste kohta. see suurendab läbipaistvust ka iga ekspertrühma tegevuse kohta ja võimaldab komisjoni vastavatel osakondadel äh, Äh, avaldada vajalikku teavet sellel kodulehel või äh, lisada lingi vastavale veebisaidile, kus vajalikud teavet on võimalik. ja äh, ka andmete esitamist ja kodeerimist on täiustatud, arvestades seda, et väga palju infot on vaja töödelda, üleminek uuele versioonile veel käib ja seetõttu osa andmeid vajavad veel ülekontrollimist. üleminek peaks toimuma ja lõpule viima, viidama järgmise paari kuu jooksul ja kuna ma viie poole aasta jooksul olen arutanud seda küsimust erinevate kodanikuühiskonna esindajatega ja parlamendi esindajatega, siis ärge siduge äh, eksperte mingi müstilise äh, nähtusega. komisjon teeb otsused poliitikast vastutab komisjon, parlamendi komisjonid kannavad vastu, poliitilist vastutust, ka teil tegutsevad lobistid. ärge unustage, et aastal kaks tuhat viis me käivitasime ka läbipaistvuse registri, seda nimetada siis lobistide andmebaasist. ma olin väga huvitatud sellest projektist, see on nüüd edasi arenenud, see on nüüd ühine andmebaas parlamendiga, see on suur samm edasi, seega üht-teist on saavutatud ja pilt polegi nii hull. aitäh, volinik ja läheme nüüd edasi fraktsioonide kõnelejatega. esimesena saab sõna proua Makovei, kaks minutit, palun. aitäh. aitäh, volinik, vastuse eest. mul on väga hea meel, et ma kohe pärast teid sõna sain. mina tahaksin öelda, et me peaksime keskenduma mitte minevikule, aga olevikule ja tulevikule. E, ja Äh, ma sooviksin meelsamini näha suuremaid samme läbipaistvuse suunas. mul on meeles, et parlament on tegelikult palunud komisjonil tegutseda, et äh, huvigrupid saaksid tasakaalustatult olema esindatud ekspertrühmades. nagu te mainisite, oleme me raamistiku parandanud ja parendanud, aga selles on ikka veel meie arvates suuri puudusi ja see õõnestab inimeste usaldust. ma annaksin mõnda neist. kõigepealt, kuidas huvide konflikt eh, elimineeritakse, selleks puudub protseduur. sellest ei piisa, et saadetakse eksperdile kiri, et kas tal on huvide konflikt või mitte siis edasi, ehm, ekspertrühmade liikmetele kehtib ka professionaalse konfidentsiaalsuse säilitamise saladus. selles mõttes liikumine on mitte suurema läbipaistvuse, aga suurema salastatuse suunas ja ekspertrühmade dokumentidega ka. VKE-d, kodanikuühiskonna esindajad ei ole piisavalt esindatud, ehm, turvameetmed ei ole piisavad korporatiivhuvide eh, mittedomineerimiseks. niisiis, sellepärast meie palume, et kogu info eksisteerivate ekspertrühmade kohta oleks koduleheküljel olemas ja samuti, et seal oleks info ka kõikide taotluste kohta. ma kasutan võimalust, et nõuda veel kord, et Euroopa Liidu abisaajate kohta andmed oleksid avalikud läbipaistvus, hea valitsemistava ja usaldus institutsioonide vastu on olulised. kui me soovime inimeste usaldust saada, siis suurem läbipaistvus on ainus võimalus selle saavutamiseks. aitäh, proua Makovei! ja sotsiaaldemokraatide nimel saab nüüd sõna proua Kurmai pooleteiseks minutiks. aitäh, president, kolleegid, volinik! on olemas klišeed Euroopa otsustamise kohta, esiteks, et see on läbipaistmatu, aga Euroopa Liit on väga keeruline poliitiline süsteem ka neile, kes selle funktsioneerimist mõiste, mõistavad. läbipaistvus ja ähm, lihtsus peaks olema domineerivad asjad Euroopa Liidus, meie poliitiline süsteem ise on juba piisavalt keeruline, et seda mitte keerulisemaks meie ei aja Eh, Euroopa koduleheküljel selle info öö, ehm, olemasolu ei peaks vajama mingisuguseid erioskusi, see peaks olema reegel. Eh, lobitöö roll on ebaselge, suurettevõtete ehm, huvid domineerivad, ma tean küll, et lobitöö on komisjoni jaoks kasulik, sellepärast et selle tõttu selle kaudu saab tihti eh, palju infot ja palju lahendusi, aga mina arvan jätkuvalt, et läbipaistvus on otsustava tähe, tähtsusega ja et see saab olema reegel ka lobiregistri jaoks. mis puudutab ekspertrühme, siis neid peaks nägema sellisena, nagu nad on, et see on järjekordne mängumaa osalejatele, kus neil on võimalik oma huvisid kajastada. kui ekspertrühm on tasakaalust väljas, siis sellisel juhul ei saa nende tegevus olla ka edukas põhimõtteliselt nad saavad juba piisavalt hakkama oma huvide esindamisega ilma ametivõimude sekkumiseta. tasakaalustatud nõusaamine, kas see on öö, komisjoni jaoks kohustus või mitte? aitäh, proua Kurmai. ja konservatiivide ja reformistide nimel kolleeg Ziobro, üks minut. aitäh, president ma arvan, et eh, iga demokraatliku ühiskonna jaoks on selge, et ametiasutused peavad olema iseenesestmõistetavalt läbipaistvad. vaid niimoodi on võimalik vastu võtta häid otsuseid. vaid niimoodi on äh, võimalik arvesse võtma, võtta kogu ühiskonda äh, ja mitte ainult mingisuguseid üksikuid huvisid. ja just nimelt sellepärast on minu arvates meil alati vaja alla kriipsutada, et mis tahes asutused, organisatsioonid, institutsioonid, agentuurid, mis on seotud Euroopa Liiduga ja samuti ka Euroopa Liidu parlamendi organid peaksid tegutsema kõige silmapaistvamal moel. niisiis, ekspertrühmad ka peaksid toimima läbipaistvusreeglite järgi selleks, et oleks välistatud huvide konflikt, selleks, et oleks äh, välistatud mingisuguste üksiskute huvide eelistamine. selline tegevus võib mõjutada ju Euroopa Liidu. But... suur tänu ja nüüd üks minut, härra Patten. president, eelmisel oktoobril võttis parlament vastu kuus äh, direktiivi, kuidas reguleerida Ühendkuningriigi finantstegevust. seitsmendal veebruaril esitasime komisjonile kirjaliku küsimuse, äh, soovitades neile äh, kaaluda ühte Ühendkuningriigi ettevõtlusseaduse äh, ühte osa ja see annab äh, erakorralise erandi äh, ühele ettevõttele, Inglise pangale mis tähendab seda, et Bank of Englandi aktsionäride nimed hoitakse salastatud. ma küsisin komisjonilt, kas selline erand on vastuolus Euroopa Liidu õigusaktidega, igas uutel regulatiivorganitel on volitused nõuda Bank of Englandi aktsionäride nime avalikustamist. komisjon ja Briti valitsus tunnevad õigusakte paremini ja komisjon peab tagama selle, et ka komisjoni poolt äh, jõustatud õigusakte äh, rakendatakse ühtlaselt kõikjal äh, nende võimupädevusse kuuluval territooriumil. ja nüüd härra Hans-Peeter Martin mitteühinenute nimel. jah, härra volinik, mul on väga hea meel, et just teie olete täna siin, sest teie jõupingutused viie aasta jooksul leidsid tunnustamist, kuid nagu te ise ütlesite, tegemist on väga-väga pika teega, mis meil on veel vaja käia. ma arvan, et on väga tähtis, et ekspertkomisjonides olevad, et ekspertkomisjonides olevad inimesed oleks, et neid karistataks ka siis, kui nad ei pea kinni reeglitest. peaks ju olema ju mingid reeglid, kuidas oleks võimalik kasutada sanktsioone, sellepärast et muidu oleme me väga hambutud. teiseks, tõesti, te teate väga hästi, majandusvaldkonnas on tähtis teada, keda esindatakse ja et te saaksite ka kaasata äh, kodanikuühiskonna esindajad, kui te vaatate neid erinevaid skandaale, mis on toimunud, siis te ju nägite väga hästi, et nõu teile küll hääd ei antud. aitäh! suur tänu, härra Martin ja nüüd tuleme registreeritud kõnelejate juurde ja kõigepealt saab kaheks minutiks sõna proua Saborska, palun. suur tänu, härra president, volinik, kallid kolleegid. ma tahaksin tänada liberaale, et nad selle väga tähtsa küsimuse tõstatasid. ekspertide küsimus äh, on, ei puuduta mitte ainult äh, majandusvaldkonda, ka komisjon on tihti pidanud mõtlema, kuidas jääda neutraalseks. ja ekspertide grupid äh, ei esinda kõiki ühiskonnagruppe, vaadake näiteks kas või mehed, naised, lapsed, siis Eurostati kohaselt Äh, tundub mulle praegusel hetkel, et mitte kõiki pole esindatud. ehk seega tuleks kasutada ka kõiki neid eksper- äh,, organisatsioone ekspertide gruppides, keda ka siis Euroopa kodanikud toetavad. teine näide on põhi, inimõigused, inimõiguste grupp, eksperdid on paika pannud tegevuskava isegi Euroopa Komisjon ei, e-, isegi Euroopa Komisjoni ettepanek usuvabaduse kohta polnud päris korralik, sellepärast et see lähtus lobistide arvamusel igasugune selline arvamuse avaldus, mis on juhitud ainult poliitilisest motivatsioonist, ei saa, seda ei saa pidada kohaseks. ma tahaksin tegelikult öelda veel palju muud ja tahaksin kirjutada alla neile küsimustele, mis minu kolleegid kolleegile, äh, komisjonile on esitanud. me soovime, et komisjon avaks äh, avaks diskussiooni, sest praegu on diskussioon keskendunud ainult majandusaspektidele, aitäh! aitäh, proua Zaborska ning nüüd kaheks minutiks saab sõna proua Matje. suur aitäh, president. ekspertidega konsulteerimine, mille korraldab Euroopa Komisjon, peab olema läbipaistvam, sest tegemist on äärmiselt delikaatse küsimusega. liikmed valitakse sinna oma ekspertteadmiste põhjal, aga võib äh, tulla välja, et tegelikult esindavad nad mingeid oma huve, mis ei ole üldhuvid ja seetõttu peaks komisjon äh, ka väga hoolikalt kaaluma nende ekspertide valimist, et äh, seda ei juhtuks. ja lisaks sellele tuleks taotleda seda, et liikmed omavahel rohkem kogemusi vahetaksid, et nad vahetaksid neid ka vabaühendustega, mis tegelevad sarnaste asjadega, nagu need eksperdid, kes kuuluvad komiteesse ja samuti tuleks äh, avalikult üles riputada ka ekspertide komitee koosolekute protokollid, nii et avalikkus saaks nendega tutvuda. see täiesti läbipaistmatu viis, äh, millisel praegu eksperdirühmad koostatakse, äh, see on vastuvõetamatu. ma mõtlen eriti Sanko peadirektoraadi reeglitele läbipaistvuse tagamiseks peaks komisjon Euroopa Parlamenti teavitama, kui kavatseb äh, valida uued juhid või uued eksperdid. läbipaistvus ei ole midagi sellist, mis puudutab ainult Euroopa Komisjoni tööd, vaid äh, see on midagi sellist, mis on tähtis kodanikele vastavalt äh, aluslepingu artiklile üheksa. aitäh, proua Matjöö, nüüd kaheks minutiks härra Jakolina. suur aitäh, president me oleme Euroopa Parlamendi liikmed ning oma igapäevases töös saame väga hästi aru, millist lisandväärtust annab, annavad institutsioonidele need eksperdid, kes toetavad meie poliitilist tööd. me kasutame eksperte ja ekspertide arvamusi, kuid veelgi rohkem kasutab ekspertarvamusi ja väliseksperte Euroopa Komisjon. Neilt tellitakse analüüse ja hinnanguid äh, ettevõtlusalal, tööstuse kohta ja nii edasi ning äh, need äh, eksperthinnangud aitavad võtta vastu otsuseid, kuid otsuseid võtavad vastu poliitikud, sest see on poliitikute pädevuses. ja mõnikord, ähm, mõnikord tõepoolest mõjutavad neid otsuseid ekspertide otsused või ekspertide arvamused ning seetõttu peavad eksperdid olema täiesti sõltumatud äh, äärmiselt pädevad selles, mida nad teevad ning nad peavad olema ka esinduslikud. Nad peavad tõepoolest esindama neid sidusrühmi, kelle hulgast nad tulevad. ja seetõttu on vaja väga läbipaistvat menetluskorda nende ekspertide valimiseks ja ametisse määramiseks ning Euroopa Komisjon äh, peab äh, valikuprotseduuri pidama oluliseks ka sellepärast, et eksperdid aitavad komisjoni komisjoni töös kuid me teame, et tegemist on problemaatilise küsimusega. kahe tuhande kümnenda aasta plaan on küll suur samm edasi, kuid sellest ei piisa. veel on vaja teha äh, palju muudki. ekspertide arvamust äh, saab pidada usaldusväärseks ainult siis, kui eksperdid tõesti töötavad sõltumatult ja kui nende töö toetab poliitikute tööd äh, lojaalsel ja usaldusväärsel moel ma arvan, et vaja on ka selliseid veebisaite, kust on võimalik lihtsal ja usaldusväärsel moel saada teavet. see aitab kaasa läbipaistvuse suurenemisele, läbipaistvust me vajame ning lisaks sellele lisaks sellele on räägitud ka lobistide registreerimisest, see on kahtlemata väga hea ja me peame veel kord üle kordama, kui oluline on poliitikute töö, kui oluline on poliitikute roll. see töö peab olema ehm, usaldusväärne, ainult siis saab poliitikuid usaldada ja seetõttu peab eh, poliitik kasutama oma töös usaldusväärseid eksperte, aitäh. Senor Jakolino, passamos ahora. suur tänu, härra Jakolino. järgmisena vaba mikrofon. üheks minutiks härra Pascal európska komisia nedávno suur tänu härra president härra volinik hiljuti vaatas komisjon üle oma äh, raamdokumendi eksperttöörühmade kohta kuna me soovime et euroopa liidu institutsioonid töötaksid võimalikult tõhusalt ja et sellised nõuandvad äh, üksused oleks võimalikult läbipaistvad. soovime me, et komisjon tegutseks selliste ekspertide valimisel võimalikult läbipaistvalt. hiljuti tegelesime me narkootikumide agentuuriga ja meil on põhjust arvata, et sealsed eksperdid ei ol-, olnud valitud demokraatlikult. seetõttu soovime me, et et tagatakse, et need nõuandvad grupid ei ole erapoolikud. kui on võimalus olukorda parandada, siis tuleb seda ka teha, suur tänu. suur tänu, härra Paska. nüüd härra Obermeier, üks minut. suur tänu, härra president, härra volinik juba ütles, et ekspertrühmad ei, ei ole ühepoolsed ja erapoolikud. praegusel hetkel domineerib finantssektor üheteistkümnes ekspertrühmades, seal on rohkem pankureid kui riigiteenistujaid. ei saa ju kirjutada alla dok-, nad ei saa ju alla kirjutada dokumendile, kus nad ütlevad, et neil ei ole huvide konflikti, meil on tarvis tagada vajalik läbipaistvuse tase näiteks Euroopa Toiduohutusamet, siis nemad kasutavad tootjate arvamusi toiduainete ohutuse hindamisel, lobitöö tegijate mõju on siin selge. kui me räägime GMO-dest, siis kasutati öö, pigem tööstuse arvamust, minu arvates tuleb see kahjuks äh, meie kodanikele. olukorda tuleb muuta, suur tänu. suur tänu, härra volinik, palun, teil on päris palju küsimusi, millele vastata. Really... suur tänu, härra president, auväärsed saadikud, väga süüa-, südantsoojendav oli seda arutelu kuulata ja ilmselgelt oleks tarvis koostada ka mingisugune dokument selle küsimuse ajalooliste arengute kohta. komisjon võtab arvesse teie häid nõuandeid, kuidas parandada läbipaistvust. juba kahe tuhande viiendal aastal tulime me välja läbipaistvuse algatusega, kuhu oli sisse kirjutatud ka ekspertgruppide küsimus, see oli jah, minu idee suuresti, nagu ka härra Hans-Peter Martin meelde tuletas. seda, selles küsimuses on äh, toimunud suured arengud, on olemas veebileheküljed ja nii edasi, aga ei tohiks ju arvata, et eksperdid on mingisugused otsuste tegijad. Nad seda ei ole ja nende arvamused on ka omavahel vastuolus. näiteks see, mis nüüd öeldi GMO-de kohta, eksperdid ei ole seal pärit ainult tööstusest, vaid ka mujalt. möödunud kuul me, me, me, möödunud komisjoni ajal vastutasin ma ka tur-, julgeoleku, turvalisuse küsimuste eest ja mitmed demonstratsioonide avaldused jõudsid ka minul ähm, lauale, üks demonstratsioone tegeles tubakatootjate subsiidiumitega. seega meil on palju erinevaid teemasid, meie võtame vastu otsuseid, agentuurid, liikmesriikide valitsused, aga otsuseid ei võta vastu eksperdid. jah, ma toetan rohkem, mm, suuremat läbipaistvust ja on ka selge, et mõningad väga kõrgetasemelised ekspertgrupid on nüüdseks kadunud, sest nende nõuanded olid mõttetud, nende vaated vastuolulised aga töötagem edasi selle läbipaistvuse registrisega, registriga, mis on ka minu arvates suur saavutus. loomulikult nõuandjad ja eksperdid on igal pool. ükski poliitik ei tegutse ilma nõuandjateta, poliitilistel fraktsioonidel on oma nõuandjad ja nii edasi. ja poliitiline, poliitilise otsuse tegemisprotsessis tulebki siis valida üks pool, eelistada ühte ja poliitiliste otsuste vastuvõtjate teha, nagu voliniku, ministrite või fraktsioonide teha, ongi see, milline, millist poolt siis eelistada. siin tõstatati küsimusi ekspertgruppide koosseisu kohta, kes peaks andma hinnangu, kas see koosseis on tasakaalustatud või mitte seda koosseisu tasakaalu tuleb ju vaadata iga ekspertrühma puhul eraldi. mõned inimesed arvavad, et ekspertgrupid, rühmad osalevad otsuste tegemisprotsessis, nii see ju ei ole. kui te mäletate, siis kahe tuhande viiendal aastal oli olukord veel väga hägune ja komisjon on sisse viinud märkimisväärseid muudatusi koos parlamendiga. läbipaistvuse register näiteks, kus on kirjas ekspertide öö, erinevad huvid, seeläbi on komisjonil palju infot selle ko-, hindamaks seda, milline, kui tasakaalustatud on ekspertrühmade koosseis niisiis tegelegem selle küsimusega ja aga ärgem alahinnang, hinnakem juba saavutatud, suur tänu. jah, e, keda suur tänu, härra volinik. ja sellega lõpetame selle päevakorrapunkti käsitluse ja teeme väikse pausi kuni kella kaheteistkümneni ja kell kaksteist algab hääletamine. suur tänu!